kuulen rõõmuga, et ka G kakskümmend ja G kaheksa hakkavad äh, sedasama küsimust arutama. suur aitäh teile, proua volinik, sellega me lõpetame äh, heade maksuhaldustavade alase debati ehk siis lõpetame proua Jolie raporti äh, arutamise ning me hääletame homme keskpäeval. nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga ja nüüd äh, lõpuks ometi kõneleb meiega meessoost isik raportööri rollis ja selleks on härra Papastamkos, kes kirjeldab oma raportit põllumajanduse ja rahvusvahelise kaubanduse kohta ning härra Papastamkos saab sõna neljaks minutiks. aitäh, president! me elame ajastul, kus Euroopa Liit äh, peab kogu aeg mõtlema ühtse põllumajanduspoliitika tulevikule ja sellele, milleks, milliseks see äh, tulevik kujuneb kuid äh, samal ajal peame me mõtlema ka sellele, milline on põllumajanduspoliitika ja väli, väliskaubanduspoliitika omavaheline seos. kogu aeg räägitakse sellest, äh, et Euroopa Liit äh, peab suutma, suutma tagada kvaliteetsed põllumajandustooted, sealjuures täites väga erinevaid ohutus- ja keskkonnaalaseid standardeid, mis on äärmiselt kõrged ja loomulikult eeldame me siis, et põllumajandustoodang, mis Euroopa Liitu imporditakse, vastab samasugustele standarditele. WTO läbirääkimistel on Euroopa Liit juba pikka aega ähm, olnud kaitsepositsioonil ja on seda tegelikult ka praegu. ja seda just põllumajanduspoliitika valdkonnas. ja seda sellepärast, et äh, ikka veel esineb teatud väärarusaamu ja ei arvestata sellega, et Euroopa Liit on ÜPP-d väga suuresti reforminud. ikka veel ei arvesta meie suured kaubanduspartnerid sellega, et Euroopa Liit on oma käitumist muutnud, kuid teised ei ole kaotanud äh, ka kaubanduse kaitseklausleid ja ähm, nõuavad samaaegselt meilt, et me vähendaksime oma eksporditoetusi ometi kasutavad kaubanduspartnerid ise eksporditoetusi või samaväärseid ähm, äh, stiimuleid ja mehhanisme. Euroopa Liit on maailma kõige suurem põllumajandustoodete importija, ähm, importija just arengumaadest ning Euroopa Liit on juba teinud äärmiselt helde pakkumise. see pakkumine tehti põllumajandusläbirääkimiste laua taga kuid äh, see ei toonud kaasa samaväärset, äh, samaväärselt heldet pakkumist teistelt osapooltelt. komisjon teostab äh, samaaegselt kahepoolseid ja regioonisiseseid läbirääkimisi mitmete kaubanduspartneritega. Euroopa Liidu põllumajandussektor on juba saanud kannatada, sest Euroopa Liit on teinud mitmeid mööndusi ja seetõttu tunneme me muret, me tunneme muret ka sellepärast, et läbirääkimised ei ole ikka veel lõppenud. ja me palume, et Euroopa Komisjon tagaks Euroopa Liidu põllumajanduse äh, mitmetahulisuse ja aitaks alal hoida Euroopa Liidu põllumajandusmudelit, mis tagab meile toidu ja on seetõttu Euroopa Liidu majandusele strateegilise tähtsusega ma soovin rõhutada, et äh, need järeleandmised, mida me oleme põllumajandussektoris teinud, ei, ei tähenda äh, sugugi seda, et partnerid peaksid saama parema ligipääsu Euroopa Liidu äh, tööstustoodete turule. meil on vaja mõjuhinnangut, mis kirjeldaks seda, millised on äh, läbirääkimised seni olnud, kuidas täpselt nad on kulgenud äh, ning äh, me taotleme ka seda, et Euroopa Komisjon tagaks Euroopa Liidu konkurentsieelise säilimise, see eelis on seotud meie toodete äh, kõrge kvaliteediga ning äh, meil on vaja kindlasti kaitsta ka päritolutähiseid, seda nii ACTA kui WTO läbirääkimiste puhul ning kokkuvõttes tahaksime öelda, et põllumajandus ei ole lihtsalt üks majandustegevus, vaid on selline sektor, kus toodetakse ühiskonnale äärmiselt vajalikke kaupu. ning selliste kaupade tarnet ei ole alati võimalik lihtsalt turumajanduse tingimustes garanteerida. seetõttu me soovime, et lahendatakse erinevad kaubanduslikud ja mittekaubanduslikud probleemid, mis siiamaani ikka veel on läbirääkimistel lahendat-, lahendamata. lugupeetud kolleegid ÜPP majandusalane temaatika tuleb paremini koordineerida kogu põllumajanduspoliitikasse ning ka rahvusvahelisse äh, kaubanduspoliitikasse, mida Euroopa Liit ajab. me peame omalt poolt äh, garanteerima, et ühtse põllumajanduspoliitika välised aspektid ja ka kaubanduspoliitika ja põllumajanduspoliitika sisemised aspektid leiavad vajalikku kajastamist ja leiavad ka lahendused. seda nii kahepoolsete kui mitmepoolsete läbirääkimiste käigus. suur aitäh! suur aitäh, ütleb ka president. Äh, härra Papastamkos, te nüüd kasutasite kurjast ära äh, meie väikest viga et meie kellele kohe alguses käima, need olid kindlasti maailma kõige pikemad neli minutit, aga teinekord sellised asjad juhtuvad, mis seal siis ikka, nüüd te olete selle ära kasutanud. sõna on soovinud aga väga palju kolleege. kõigil on üks minut ja proua Mäkines. suur tänu, härra president väga kohane on see, et me sellest väga olulisest raportist siin täna räägime ja kohane on see, et kolmkümmend Iiri äh, talunikku praegu Euroopa Komisjoni äh, büroo juures Dublinis on terve öö plaanimas äh, meelt avaldada see on väga oluline küsimus ja see raport peegeldab väga hästi põllumajanduskomisjoni, meie talunike ja meie tarbijate meeleheidet seoses Euroopa äh, põllumajandus- ja toiduainete ja kaubanduspoliitika äh, sidumatuse osas ja seega on see raport väga mm, karmisõnaline, on neid, kes arvavad, et need sõnad on liiga karmid, aga minu meelest on need õiged sõnad meeleheite äh, väljendamiseks ja tõesti näiteks Iiri veisetootjad sektor kaob, te te laastate meie keskkonda ja nii edasi ja veel üks kliima soojenemise küsimus puudutab Brasiilia veisetootjate eh, süsiniku jalajälg on neli korda suurem kui Iiri talunike oma. võetakse ära mikrofon proua McInnesilt, järgmisena saab sõna härra Pirillo. Eh, suur tänu, härra president on ülioluline, et Euroopas saavutataks äh, tasakaal meie majanduse väga olulise osa ehk põllumajanduse säilitamiseks ning meie kaubanduspoliitika vahel. Need kaks teemat peavad olema omavahel tasakaalus, meil on vaja sellist kaubandusstrateegiat, mis toetaks rahvusvaheliste turgude toetamist, kuid samas tuleb tagada seda, et meie põllumajandussektor ja teised jääksid konkurentsivõimelisteks. vastasel juhul võib see äärmiselt halvasti mõjuda näiteks tööjõu arvule, tööjõu suurusele. nii et ähm, see tasakaal on delikaatne, tuleb põllumajanduses tagada kvaliteet, kuid teisalt peab meie põllumajanduslepingud olema tõhusad ja robustsed mille me kolmandate riikidega sõlmime, millega tagatakse rahva tervis, toiduohutus ja loomade tervishoid ja nii edasi. härra Ferreira järgmisena. suur tänu, härra president. antud raport äh, toob üsna mitu näidet sellest, kui kohutavad on äh, liber-, äh, põllumajandussektoris kaubanduse liberaliseerimise tagajärjed me oleme näinud äh, seda, et äh, me oleme kopika vastu äh, siis vahetanud selle, et võitleme nüüd WTO-s ainult argmaiste suurte ettevõtete nimel, aga raport ei ole õigesti tasakaalus. rahvusvaheline kaubandus peaks rajanema siiski mitte konkurentsil, vaid vastastikusel tootja ja tarbijariikide vahel. plaani põllumajandus mille eesmärgiks on tagada iga liikmesri-, iga riigi eh, endaga, enda äratoitmine oleks parem eh, variant, mitte pidevalt eh, minna kaasa liberaliseerimisega ja tuua seega kaela endale ohtlikud tagajärjed. sellest ei ole raportöör aga rääkinud. suur tänu, ütleb härra president ja Diane Toots saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president nagu paljud teisedki kolleegid eh, ja suur tänu muuseas ka härra raportöörile, tahaksin keskenduda mina Mercosuri kaubandusläbirääkimistele. meie jaoks Põhja-Iirimaal on nendel suur potentsiaal nimelt laastada meie karjakasvatussektor. reedel kohtusin eh, ma eh, Põhja-Iiri toidutootjatega. Nemad esindavad kuuteteist protsenti SKT-st, kümned tuhanded töökohad nad on vastu seisnud majanduskriisile, nad on vee peale jäänud väga rasketes oludes ja tulevikus võiks kujuneda nendest dünaamilise majanduse nurgakivi ning erasektori peamiseks laiendajaks võiksid nemad olla. kuid eh, kaubanduse liberaliseerimine ja Mercosuri läbirääkimised eriti panevad kogu selle perspektiivi aga ohtu ja võtab paljudelt minu valijatelt võib-olla tulevikus elatise suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelly suur tänu, härra president, nii nagu ka teised Iiri kolleegid, tunnen mina tõsist muret selle üle, et põllumajandussektor on toodud suure tööstuse altarile ja, ja sellisel asjal tuleb piir panna. eriti Mercosuri läbirääkimised on täiesti vastuvõetamatud, need äh, läbirääkimised on ülepeakaela äh, kokku klopsitud ja me ei saa seda niimoodi teha, te räägite hüvitisest, aga mitte kuidagi ei saa kompenseerida ühiskonnale äh, liikmete kadu, eriti põllumajandussektoris, see puudutab absoluutselt kõiki, eriti just maapiirkondades. ja seega me oleme tõesti väga-väga mures ja kogu see standardite ja tootmise üleviimise, üleviimise küsimused ähm, tuleb tuua päevavalgele. Euroopa Liidu peamine kohus on ikkagi ju lõppkokkuvõttes iseenda omi kaitsta, omasid kaitsta ja põllumajandussektor on meie oma härra Tarabella, härra sõber, mis on sõna, suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada härra Papastamkost, see on väga hea raport, viidatakse siin kõikidele baaskriteeriumitele, mis, millest peaksid juhinema Euroopa kaubandusläbirääkijad tagama selle, et mitte kaubanduslikud elemendid peavad olla läbirääkimistes paremini kaasatud, me ei saa lubada seda, et meie talunikud peavad väga suuri sanitaar- ja keskkonnareegleid jälgima, peavad toetama jätkusuutlikkust ja nii edasi ja nüüd tuuakse see kõik rahvusvahelise kaubanduse altarile, meil on vaja me peame võitlema vastu ebavõrdsele konkurentsile seoses kolmandate riikidega, kes saavad siia tuua siis tooteid, mis mitte alati ei täida samu reegleid, mida, mis on seatud Euroopa tootmisele, ma tahaksin tänada äh, komisjoni ja tahaksin komisjonile meelde tuletada, et Euroopa Parlament kavatseb kindlasti järgida Mercosuri seoseid järe, seoseid äh, arutelusid ja on selge see, et mingisugusest hüvitisest selle puhul me ei saa ju rääkida. Sikerski saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra president kaubanduse liberaliseerimine ülemaailmses kontekstis äh, toob kasu kindlasti paljudele huvigruppidele, kuid see kasu suurus on erinevus. põllumajandussektor on aga täiesti eraldi sektor, sellepärast et tootmiskulud sõltuvad otseselt sellest, kus toodetakse ja et äh, kas kvaliteedireegleid ja standardeid tootmisprotsessis järgitakse. Euroopa Liidus on äh, standardid väga karmid ja see tähendab seda, et meie tootmissektor põllumajandusest ära on vähem konkurentsivõimeline. me oleme selle otsuse langetanud aga teadlikult, sellepärast et me oleme mures oma tarbijate pärast. ei peaks seega tulema see kellelegi üllatusena et me ootame samade standardite täitmist ka nende toodete puhul, mis on Euroopasse tulnud läbi impordi. praegu oleme me olnud aga seni vähemalt veel liiga järeleandlikud põllumajandustoodete osas ja see on, seda me oleme kõike teinud meie talunike arvel. suur tänu, härra Sikerski, teie aeg on läbi ja seega võtsin teilt mikrofoni ära ja härra Tabadi saab järgmisena sõna kedves képviselőtársaim, van bennünk egy frusztráció. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, me tunneme meelehärmi seda sellepärast, et kui me räägime Euroopa Liidust, siis me teame, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult kõige suurem toiduainete sissetooja maailma tasandil, vaid oleme ühtlasi ka toiduainete kõige suurem eksportija me räägime ju lõppkokkuvõttes ikkagi liberaliseeritud kaubandussüsteemist, ülemaailmsest äh, turust ja nii edasi ja me saame sellest turust ka kõige rohkem kasu. ma olen nõus nende inimestega, kes täna aga on öelnud, et äh, omal ajal Euroopa Komisjon ei saanud asjale õigesti pihta, kui äh, kaubandusläbirääkimiste mandaat paika pandi ja volinik on ka seda tunnistanud Äh, keskkonnastandardid, äh, tervishoiustandardid, loomade tervishoiustandardid, jah, nende osas tõesti meie reeglid ei olnud samad, mis äh, kaubanduspartnerite puhul, mis meil siin Euroopas, nii et mandaat oli valesti sõnastatud, asi on algusest peale valesti, aga kui me seda nüüd tunnistame, seda viga, tuleb asjad üle vaadata ja läbirääkimiste mandaat üle vaadata ja tulevikus tuleb tagada selle, et meie partnerid peavad käituma samade reeglite alusel nagu meie. suur tänu, härra Tabadži ja viimasena saab sõna proua Vestlund selles arutelus. suur tänu, härra president! rahvusvaheline kaubandus loomulikult mängib väga olulist rolli, kui me räägime arengust maailma tasandil laiemalt ja see mõjutab otseselt meie enda põllumajandussektorit. üks kõige olulisemaid lahendamata küsimusi seni on see, mis toimub täna Egiptuses, Tuneesias, arengud nendes riikides, Liibüa muidugi ka, me ja üks kõige olulisemaid panuseid, mille Euroopa Liit saaks teha, on äh, vaadata mõningaid selliseid sektoreid nagu naftasektor, et aidata kohalikke inimesi seal, et need ini-, et nad ise saaksid oma riigi juhi rolli võtta enda kätte ja võib-olla tõesti Euroopa Liit peaks rohkem äh, vaatama, milline on ikkagi meie kaubanduspoliitika nende riikide osas. et võib-olla nad tulevikus ei peaks enam tulema varjupaika otsima meie seast. mina olen pärit äh, riigist, kus äh, loomatervishoiu standardid on märksa kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt aga ausalt öeldes, kui me räägime Euroopa Liidu kõrgetest looma kaitsestandarditest, siis see on ikka näiteks linnukasvatuste puhul küll väga nõrk, mida me oleme su-, suutnud saavutada ja nüüd tõesti see asi lõpeb, sõna on saanud kõik eh, parlamendisaadikud, aga sõna saab eh, proua volinik, nii et proua Tamanaki. Thank you, president. tänan, president. komisjon eh, tervitab seda raportit ja tänab raportööri härra Papastamkost ja samuti Põllumajandus- ja Kaubanduskomisjoni liikmeid, kes on äh, terviklikult lähenenud äh, keerulisele teemale. selles äh, raportis tuuakse välja mitmesuguseid soovitusi ja need langevad koos, kokku ka komisjoni arvamusega, mis on välja toodud mitmetes teatistes kaubanduse liberaliseerimine toob kaasa suured äh, väljakutsed äh, Euroopa põllumajandusele. siiski, nagu ka Euroopa Parlament äh, on aru saanud, siis rahvusvahelise kaubandusalased läbirääkimised pakuvad põllumajandusele ka võimalusi. meil tuleb vaadata, millised on need kasud, mida äh, Euroopa Liit saab kaubandusläbirääkimistest üldiselt, nii et meil peaks olema sidus ähm, lähenemine ja sidus sõnum, millega me läheme läbirääkimistele Dohas ja mujal, rääkides läbi Aafrika riikidega ja Mercosuri riikidega seetõttu oleks äh, vale öelda, et äh, kaubanduse avamine on Euroopa Liidu jaoks igal juhul olukord, äh, kus ta kaotab. meil on tugevad huvid põllumajandusvaldkonnas ja põllumajandus- ja kaubandusalased kokkulepped pakuvad meile uusi võimalusi, kui me teeme omapoolseid järeleandmisi kahekümne kümnenda aasta esialgne statistika näitab, et Euroopa Liit põllumajandustoodete netoimportijana üheksakümne miljardi euroga on äh, kaubandusalaselt äh, plussis äh, kuue miljardi euroga seda kõike sellepärast, et Euroopa Liidul on kõrge kvaliteedilised ja kõrge väärtusega põllumajandustooted, mille järele nõudlus maailmas järjest kasvab. tänu äh, kvaliteedile ja oskusteabele on Euroopa põllumajandusel äh, tugevad äh, trumbid käes rahvusvahelisel areenil ja sellest ka tuleb lähtuda. meil on vaja ÜPP reforme, nii nagu neid on tehtud äh, viimastel aastakümnetel, tõstes põllumajandussektori äh, konkurentsivõimet ja põllumeeste kohanemisvõimet äh, muutustega. kakskümmend seitse liikmesriiki peavad panustama ka tugevalt äh, ÜPP-sse ja siin tuleb arvestada liikmesriikide soove. kui on tegemist tundlike valdkondadega, siis äh, ei saa lubada nendes valdkondades importi, mis võiks Euroopa Liidu tootmise ohtu seada ja sellega tuleb arvestada nii kahe kui ka mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel. nii et tuleb leida õige tasakaal meie huvide vahel põllumajanduses. pidades kaubandusläbirääkimisi. Euroopa Komisjon on teadlik nendest väljakutsetest ja me kindlasti jätkame tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, leidmaks õiget tasakaalu ja saatmaks õiget signaali maailmale. suur tänu, volinik! käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist null null. ja nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde.